üheksani on võimalik teha muudatusettepanekuid ja hääletus on pool kaksteist, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mille jaoks on Montenegro eduaruanne. ja jällegi härra Vammen saab kõigepealt sõna selleks, et võtta sõna nõukogu nimel, palun härra president, lugupeetud rahvasaadikud, volinik Füüle. lubage mul kõigepealt äh, tervitada parlamendi toetust nendele püüdlustele, mida on Montenegro teinud selleks, et Euroopa Liiduga lõimida. eriti tahaksin äh, tänada Charles Stanoki pühendunud äh, ja positiivset panust Montenegro Euroopa Liiduga liitumist toetab äh, rahvas, äh, seda nii riiklikul tasandil äh, kui ka erinevate poliitiliste parteide tasandil. ja seega on olnud sellel riigil võimalik süstemaatiliselt reforme läbi viia. eelmise aasta detsembris nii nõukogu kui ka ülemkogu tervitasid komisjoni äh, hinnangut selle kohta, et Montenegro on rahuldavalt läbi viinud reforme ja täitnud nõudmisi, mis olid võtmeprioriteetidele pandud kahe tuhande kümnendal aastal. me tahaksime juunikuus sellel aastal läbirääkimisi alustada. ülemkogu on andnud nõukogule ülesande kontrollida Montenegro edusamme reformide läbiviimisel ja me oleme keskendunud õigusriigi põhimõtetele, põhiõigustele, korruptsioonivastasele ja organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele. ja komisjon on praegusel hetkel ette valmistamas rakendamise aruannet, mida suure tõenäosusega esitatakse maikuus Montenegro on äh, väga kõrgel määral liikmesriikide, liikmes, liikmelisuse kriteeriumeid täitnud. Äh, sisse on viidud korralikult toimiv turumajandus ja Montenegro püüdleb selle poole, et täita stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu nõudeid. Montenegro suhted naaberriikidega on väga head ja Montenegro on aktiivselt kaasatud ka piirkondlikesse algatusse, nagu näiteks Kagu-Euroopa koostööprotsess, mida juhtis Montenegro kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Montenegro on ka aktiivselt olnud kaasatud Sarajevo protsessi selleks, et leida lahendus põgenike ja siseriiklikult ümberasustatute küsimusele siis Montenegro, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia ja Horvaatia vahel ja seda pärast üheksakümnendate aastate konflikti sellegipoolest Montenegrol on veel päris pikk tee käia, tuleb jätkata reformidega ning tagada nende rakendamine, eriti just õigusriigi põhimõtete osas ja siis just selles valdkonnas on vaja edusamme teha, eriti kui räägime ümberasustatutest, meediavabadusest, diskrimineerimisvastaste poliitikate rakendamisest ja kohtusüsteemi sõltumatutest. me soovime näha põhiseaduse reformi tulemusi, millega siis üritataksegi kohtusüsteemi sõltumatust suurendada ka korruptsioonivastane võitlus ja kor-, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on väga tähtsad Euroopa Liiduga lõimimise protsessis. ma olen veendunud, et me näeme selles protsessis edusamme ja et Montenegro liitumine on jällegi eh, positiivseks signaaliks Lääne-Balkanile. ajalooliselt eh, kokkulepped äh, dialoogis Pristina ja Belgradi vahel ja esimesel märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võetud otsus anda Serbiale kandidaadi staatus ning ka Horvaatia liitumislepingu takistuteta ratifitseerimine loodetavasti äh, turgutavad ka teiste riikide ambits-, äh, sealsete riikide ambitsioone liikuda Euroopa Liidu poole kui Montenegro reformid jätkuvad samas tempos, siis äh, ma loodan, et meil on võimalik juunikuus Montenegroga liitumisläbirääkimisi alustada. Taani eesistujamaana töötab Euroopa Parlamendi ja komisjoniga tihedalt koos, et selle, seda eesmärki täita. suur tänu! Uh, aitäh, härra Vammen ja järgmiseks härra Füüle komisjoni nimel. aitäh, president, lugupeetud saadikud minu jaoks on väga eh, meeldiv eh, see, et ma saan rääkida Euroopa Parlamendile eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eduaruandest Montenegro osas. olen sügavalt tänulik ja tunnustan ka Montenegro raportööri Charles Stanokit tema väga hea töö eest. detsembrikuine ülemkogu otsus tunnustab edusamme, mis riik on teinud viimase viie aasta jooksul ähm, pärast oma iseseisvumist ning eriti äh, pärast detsembrit kaks tuhat kümme, kui ta sai kandidaatriigiks. see on avanud ukse liitumisläbirääkimistele. selle juures oli võtmetähtsusega Montenegro äh, võimude otsustavus viia läbi väga ambitsioonikad reformid äh, ja teha seda koos äh, parlament, parlamendi opositsiooni, kodanikuühiskonna ja meedia kaasatusega. ma eh, olen positiivselt meelestatud, et see väga ulatuslik eh, üleriigiline konsensus Euroopa integratsiooni küsimustes on Montenegro jaoks väga suur trump ja see kindlasti lihtsustab ka tema liikumist Euroopa Liidu suunal. ma kohtusin eh, nende peaministri eh, Lukšitsiga möödunud nädalal ja on kiiduväärt see, millise otsustavusega ta ajab seda reformiprotsessi ja kui pühendunud ta on eh, jätkuvale edasiminekule Euroopa Liiduga liitumise küsimustes. Eh, samuti arvan ma see, et, eh, arvan ma seda, et see liitumisläbirääkimiste avamine ei ole mitte protsessi lõpp, vaid pika ja paljunõudva teekonna algus nagu Tanuki raportis on öeldud, on Montenegro saavutanud märkimisväärseid edusamme, aga vaja on veel jõupingutusi muuhulgas õigusriigi küsimustes, eriti korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Eh, lõplike süüdimõistmiste küsimus, eriti kui on tegemist pika, eh, kõrgetasemelise korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, Eh, ühesõnaga, seal on vaja veel eh, paremini tööd korraldada ja kõik väidetavad juhtumid tuleb väga hoolikalt uurida. vastavalt eh, kahe tuhande kuuenda aasta uuenenud konsensusele laienemisküsimustes me teame, kui oluline on nende küsimustega tegeleda nii vara kui vähegi võimalik liitumisprotsessis. uus lähenemine kahekümne kolmandas ja kahekümne neljandas peatükis äh, Ehm, annab võimaluse selleks, et need eh, varakult avatakse ja Montenegrole jääb siis piisavalt aega selleks, et tõestada, et oma, ehm, oma tõhusat eh, võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. praegu parasjagu toimub ehm, nii-öelda selgitav öö, töö kahekümne neljanda peatükiga ja eh, kahekümne kolmanda peatüki osas toimus see selle nädala alguspoolel. veel üks tähtis teetähis Montenegro jaoks on põhise-, põhiseadusliku reformi lõpuleviimine vastavalt Veni-, Veneetsia komisjoni soovitusele eh, ja seda peaks tegema konsensuse ja konstruktiivse dialoogi vaimus opositsiooniparteidega. see annab eh, väga soliidse ähm, aluse sellele, et oleks tegemist neil sõltumatu kohtusüsteemiga äh,. inimõiguste ja vähemuste õiguste vastavusse viimine Euroopa standarditega on samuti otsustava tähtsusega, sinna alla käib ka sõnavabadus ja mittediskrimineerimine. hiljutine äh, uuriva ajakirjaniku ründamine äh, on vastuvõetamatu ja seda tuleb väga hoolikalt uurida, samuti tuleb uurida kõiki vägivalla ja vandalismi Äh, juhtumeid, mis on meedia vastu suunatud. Äh, veel on vaja täiendavaid jõupingutusi diskrimineerimisvastase poliitika tugevdamisel, ähm, äh, sealhulgas soo aspe-, soolise võrdsuse aspektist ning vähemusõiguste aspektist. on vaja öö, samuti vastutustunnet nende suurte väljakutsete elluviimisel, vaja on reformide tempot jätkata, komisjon omalt poolt jätkavalt toet-, jätkab oma toetust Montenegro jõupingutustele tema teel Euroopa äh, Liidu poole. härra Tänak. Montenegro kandidaatriigina on suhteliselt lihtne riik, ähm, kui asi puudutab tema ähm, edu jälgimist, antud juhul väike on ilus Montenegro on väga rasket tööd teinud selleks, et Euroopa Liidu eh, põhinõuded seitsmes valdkonnas saaksid täidetud. Nad on parandanud oma eh, parlamendi tööd, nad on püüdnud haldustööd tõhusamaks muuta, kohtusüsteemi sõltumatuks, võidelda organiseeritud kuritegevusega, tagada ajakirjandusvabadust ning koostööd kodanikuühiskonnaga. hiljuti võeti nad vastu möödunud aasta detsembris WTO-sse, WTO-ga liitumine muidugi aitab Montenegrol üles ehitada ähm, kaasaegse majanduse. see signaliseerib seda, et Montenegrost on saanud osa ka maailmakaubanduses äh, Kopenhaageni kriteeriumid, sooküsimused ähm,, äh, kohtusüsteemi sõltumatus, ajakirjandusvabadus ja nii edasi, need on kõik ähm, vägagi kaetud minu resolutsioonis. riik on imeilus ja turism nende majanduses on väga tähtsal kohal. seetõttu nende ma-, äh, keskkonna kaitsmine äh, hüdroenergia tammide ja muu taolise eest on väga aktuaalne. ma olen keskendunud ka majandusele. kui vähem bürokraatiat on, siis elavneb äritegevus ja tuleb otseseid välisinvesteeringuid Montenegrot tuntakse ka väga hea regionaalse koostöö eestkõnelejaga. ta on püüdnud aidata näiteks Horvaatia piirivaidlust lahendada ja on olnud juhtriigiks kor-, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, seda ju selles regioonis on väga palju. Serbia, Makedoonia ja Horvaatiaga mm, möödunud aastal sõlmisid nad Äh, vast-, väljaandmise lepingud kahepoolsed, nii et Montenegro lugu on hea ja ma loodan, et liitumisläbirääkimised hakkavad juunis kaks tuhat kaksteist. aitäh ja härra Mitchell, aitäh, president, aitäh äh, Charles Tannock selle raporti eest. vahel on niimoodi, et kui ajalukku vaadata, siis ei vaadata mitte ainult äh, seda majandus äh, nii-öelda kaost, mõeldakse selle peale, et äh, Berliini müür langes ja nüüd palun väga, juba räägivad kümme uut liikmesriigi Montenegro liitumisest äh, ja alles olid need Jugoslaavia sü-, sündmused. vaat sellist Euroopat meil ongi vaja, just nimelt selleks Euroopa Liit on loodudki, ma tervitan Montenegro edusamme ja seda, kuidas nad tööd on teinud aga Euroopa Liit on avatud mis tahes Euroopa riigile, eh, kes on demokraatlik ja kes suudab enda kanda võtta liikmelisusega seotud ülesanded. ma tahtsin seda öelda lihtsalt sellepärast, et see ülesanne tegelikult väikestele riikidele on raske, vahel me peame mõtlema institutsionaalsetele küsimustele, kas nad saavad laieneda öö, eh, öö, eh, kas siis kas Euroopa Liit saab laieneda, kas ähm, äh, kogu aeg saab siis volinikke juurde tekitada, no see on muidugi väga valus küsimus väikestele riikidele. minu meelest tuleb siin mõelda ikkagi selle peale, et volinike, volinikukohtade valik ei saaks ei, ei äh, muutuks selliseks äh, võimurüseluseks, kus peale jäävad suured riigid. ja kordan veel kord, et ma tervitan saavutatud edu Montenegros ja tore on näha, et Euroopa Liidu asutamise filosoofia on jätkuvalt olemas ja me jätkame samas vaimus ja veelgi ühendatumalt. aitäh, härra Tanno! I am sorry, our clock seems to have broken down um,. <laughs> So uh, the next speaker is Mr Ferm. härra Ferm um,, kaks minutit, palun. aitäh uh, kell seinal, nagu ma sain aru, ei tööta, loodan, et siis ma saan lõputult kõneaega. aitäh, härra Tanok, minu meelest te on, olete saavutanud väga suure konsensuse selle raporti osas, mis on äärmiselt kiiduväärne. tore, et Euroopa käivitab Montenegroga liitumisläbirääkimised, see on väga tugev ähm, signaal Euroopalt kogu Lääne-Balkanile tähtis on, et igat riiki individuaalselt hinnatakse, vaadatakse, kuidas nad on täitnud äh, Kopenhaageni kriteeriumid. selles osas on resolutsioon kristallselge. Montenegro on mänginud konstruktiivset rolli heanaaberlikes suhetes selles regioonis. Nad on edusamme saavutanud põhikriteeriumides ja prioriteetides, mis komisjon on seadnud. palju tööd on aga vaja veel ära teha vaja on tugevat poliitilist tahet, õigusriigi, korruptsioonivastase võitluse or, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse küsimustes ja nii edasi, seal on veel palju tööd teha. ja selleks, et see õnnestuks, on vaja just nimelt poliitilist tahet. liitumisprotsess ei sõltu aga mitte ainult valitsusest või parlamendist, kogu ühiskond peab muutuma äh, ja seal peab tekkima suurem eh, kodanikuühiskond, eh, rohkem dialoogi ametiühingutega, ajakirjandusvabadus ja nii edasi ja need muudatusettepanekud, mis mina olen plenaarile esitanud, seal ma olen üles kutsunud Montenegrot eh, menetlema neid juhtumeid, kus ajakirjanike vastu on tarvitatud vägivalda ja neid on ähvardatud. ja veel, naised on üliala esindatud tähtsatel ametikohtadel Montenegros, ka see peab muutuma ja ma öö, jään ootama Montenegrot Euroopa Liidu liikmesriigina, kui kriteeriumid on täidetud. kui nii on see läinud, siis Euroopa Liit peab oma töö ära tegema, näiteks EPA programmi andma tuge Montenegro taolistele riikidele niimoodi, et nad saaksid ennast vastavusse viia Euroopa Liidu õigustikuga. nüüd härra Vaigel kaks minutit. aitäh. ma arvasin, et äh, härra äh, president, teie kui liberaal annaksite meile rohkem aega sõnavõttudeks, aga tänan härra Tannokit äh, selle äh, raporti ja suurepärase koostöö eest, tänan ka kõiki variraportööre see on Montenegro ja meie jaoks hea uudis. läbirääkimised algavad juuni või juuli alguses ja me arvame, et Montenegro on hästi ette valmistatud. ühiskond on muutunud sidusamaks ja nad soovivad liituda Euroopa Liiduga. Montenegro alustab ühest raskemast peatükist, peatükk kakskümmend kolm Montenegro on läbi viinud väga põhjapanevad äh, reformid, kohtuvõimu reform, äh, asunud võitlema korruptsiooniga ja muu selline, mida paljud äh, parlamendisaadikud on maininud. Montenegrol on väga tähtis roll ka regionaalses koostöös. mina ja ka raportöör usume, et otsus Praka küsimuse üleandmisesse Haagi kohtule on õige. tervitame ka Monegro valitsuse jõupingutusi tagada ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust ning vältida äh, ründeid ajakirjanike vastu ja äh, edendada sallivust kõikide vähemuste suhtes ühiskonnas. mõned küsimused on Montenegro ühiskonna jaoks uued, aga need on absoluutselt olulised. on aeg, kus see väike, aga tohutult ilus riik astub sammu Euroopa Liidu suunas. suur tänu, kell läks uuesti käima, proua Lunatšik, poolteist minutit nüüd. aitäh, president, volinik, minister Vammen, kolleegid, roheliste ja fraktsiooni poolt tahaksin samuti tänada tänaksid väga hea raporti eest ja suurepärase koostöö eest kompromissidele jõudmisel roheliste poolt tahaksin ähm, tervitada ka äh, parlamendipoolset selget toetust äh, Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste alustamiseks Montenegroga, mille me kinnitame homme. see on oluline samm äh, selle laienemislaine edasiviimisel, mis on saanud alguse Serbia, Kosovo, teised. Montenegro on põhimõtteliselt valmis ja tal läheb päris hästi. paljud muudatusettepanekud, mille me oleme teinud, need juba aktsepteeriti või neid hääletati välisasjade äh, komisjonis, keskkond, äh, suured tammid ja see on kõik väga positiivne. on aga üks asi, mis endiselt on jäänud, korruptsiooniprobleem, mitmed kolleegid on ka seda maininud, eriti mis puudutab privatiseerimist, protsessi, riigifirmad, äh, alumiinium, telekom, teised Podgoritsas olid hiljuti suuremahulised protse-, protestid selle vastu. ja on tehtud ka ähvardusi uurivate ajakirjanike vastu, mida mainisid eelkõnelenud kolleegid ja volinik Füüle. Need ei ole vaid isoleeritud erandjuhtumid, valitsus peab parandama jõupingutusi ajakirjandusvabaduse tagamiseks. siis viimaks erakondade rahastamise seadus seaduse rakendamine on delegeeritud äh, riigi valimiskomisjonile, aga sinna kuuluvad poliitiliste parteide esindajad ja nemad ei saa otsustada ju õiglaselt erakondade rahastamise üle sel juhul. ning siis veel äh, lesbide, geide, transseksuaalide, biide küsimus, äh, tahaksin lisada veel ühe teema regionaalsed algatused, sellega seoses toimus regionaalne konverents, kus olid ka Serbia ja Kosovo esindajad ja see on näiteks positiivne areng. aitäh, edasi härra Šuntis, üks minut. jah, paljud kolleegid toetavad Monte-, Montenegro liitumist Euroopa Liiduga ja tegelikult kõikide Lääne-Balkani riikide liitumist. poliitilised jõud on ühel meelel, kuid liitumisläbirääkimised peavad ka majanduslikud, sotsiaalsed probleemid lahendama ning samamoodi tuleb pöörata tähelepanu ka Äh, vähemuste õigustele. me räägime siin kaasaegsest demokraatlikust riigist ja seal on ka organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus väga tähtis. Montenegro on küll teinud suuri edusamme, kuid siiski kaks küsimust on jäänud Montenegro puhul äh, lahtiseks. kõigepealt kuidas on lugu NATO-ga liitumisega? Te teate, et NATO on väga vastuoluline organisatsioon, eriti just Balkanil ei ole NATO-l mitte ainult hea kuulsus. ja teiseks, me ju soovime juriidilisi lahendusi otseinvesteeringutele, kuid me ei ole arvestanud äh, sellega, et tööpuuduse määr on tõusnud äh, ja võib äh, veelgi rohkem tõusta. see tähendab seda, et Montenegrol ei ole võimalik saavutada seda rahul, heaolu standardit, mis Euroopa Liidus valitseb. suur tänu ja proua Makovei, poolteist minutit. aitäh, viimase aasta jooksul on Montenegro edasi liikunud äh, kohtusüsteemi reformimisel. Äh, kohtuasjade kuhjumine on vähenenud, äh, reeglid kohtunike ja prokuröride töö tõhususe kohta on vastu võetud, aga reform on endiselt võtmeküsimusega ja selle lõpuleviimine on raske, kui me vaatame viimast paarkümmet aastat, eh, siis eh, just kõige raskemad reformid postkommunistlikes eh, riikides on olnudki kohtusüsteemi reform ja korruptsioonivastane võitlus seadusandlust on äh, tugevdatud, on võetud vastu uus riigihangete seadus, erakondade rahastamise seadus ja huvide konflikti seadus, aga jällegi, võtmeküsimus on rakendamine. see, kuidas hakkavad kõik need vastu võetud õigusaktid toimima. tarvis on edasisi jõupingutusi, tagamaks äh, etteaimatavat ja tõhusat kohtusüsteemi ja tagada avalikkuse usaldus selle suhtes. mul on kaks ettepanekut äh, jurist jurisprudents peab olema ühtlustatud, kõik kohtuotsused tuleb avalikustada. korruptsioonivastases võitluses Montenegro ametivõimud peavad keskenduma kõrgetasemelistele korruptsioonijuhtumitele, see ongi just eh, kohtuvõimu ja poliitilise klassi testiks tarvis on eh, näha, et Eesti poli-, kõrgetasemelisel poliitilisel tasemel korruptsiooniasjades ka süüdimõistvaid kohtuotsuseid tehakse nüüd vaba mikrofon, siin on kolm inimest registreerinud, kõigepealt proua Pasescu. aitäh! Montenegro on astunud konkreetseid äh, samme seitsmes peamises valdkonnas, mille äh, komisjon määratles aasta tagasi. tervitaksin selles kontekstis äh, ülemkogu otsust avada läbirääkimised selle riigiga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ma arvan, et see julgustab reforme kõikides riikides selles piirkonnas. siseriiklik edasiminek on oluline Euroopa integratsiooni protsessis. kutsun üles Montenegro ametivõime tugevdama jõupingutusi eh, kohtusüsteemi reformimisel, korruptsioonivastases eh, võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. komisjoni uus strateegia avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli eh, on täiesti ajakohane ja põhjendatud tarvis on parandada romade olukorda, sealhulgas töötades välja vastav siseriiklik strateegia. nüüd äh, härra Kluvan. suur aitäh! ja äh, suur tänu äh, ja õnnitlused härra Tänakile selle raporti koostamise eest ja tema jätkuvat toetuse eest Montenegro liitumisprotsessile, suur tänu ka variraportööridele. Montenegro on teinud käega katsutavaid edusamme ja eh, on saavutanud tulemusi ühiskonna reformimisel ja on eh, edasi liikunud nende seitsme komisjoni poolt välja toodud prioriteedi osas. loomulikult on tarvis reforme tugevdada ja on endiselt mitmeid lahtisi küsimusi, eriti õigusriigi teemadel, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses, samuti riigi ja kodanikuühiskonna vahelises äh, koostöös, aga ka nendes valdkondades võib juba näha teatud tulemusi. Need protsessid on pikaajalised Äh, ja Euroopa Liidul on läbirääkimisprotsessis samuti siin teatud vahendid kasutada nende protsesside mõjutamiseks. Äh, Montenegro liigub äh, järjest lähemale Euroopa Liidule ja teeb tõsiseid jõupingutusi ja me peaksime seda toetama. aitäh, härra Posselt, palun! Is... härra president, Montenegro on ilmselgelt Euroopa riik, tegemist on riigiga, kus Balkanil oli kõige vanem Äh, riik, seal on Albaania vähemused, slaavid on seal, nii ja suhted vähemuste vahel on väga head. hoolimata kõikidest nendest paljudest probleemidest, mida on veel vaja lahendada, on Montenegro väga õigel teel. me peame Montenegrot toetama ja seepärast äh, ma tahaksin tänada Charles Stanokit suurepärase raporti eest ja äh, ma leian, et Montenegro volinik ja Montenegro saadikud oleksid suureks rikkuseks eh, ka Euroopa Liidu jaoks ja tegelikult on Montenegro nagu Balkani Luksemburg. suur tänu uh,! Um, right, Mr Füüle. nii, härra Füüle, palun uh,. Mr President uh,, uh, honorable members uh,, Ah, lugupeetud president, lugupeetud saadikud, lõpetuseks sooviksin veel kord avaldada tunnustust raportöör Tänokile. ta on andnud väga informeeritud panuse tänasesse poliitilisse debatti ja seetõttu läheb siit õige sõnum Montenegrole. ühelt poolt tunnustatakse nende tehtud rasket tööd ja teiselt poolt julgustatakse otsustavalt reformiprotsesse jätkama Eh, Montenegro on väga lähedal liitumisläbirääkimiste alustamisele. Eh, kui seal tehakse õiget tööd ja meie toetame neid, siis Montenegro on eeskujuks sellele regioonile. vastavalt hiljutistele ülemkogu järeldustele tuleb kumi, komisjonilt äh, sellel kevadel uus aruanne Montenegro kohta äh, kus muuhulgas eriti kajastatakse eh, õigusriiki. ja muuhulgas on juttu ka seitsmest võtmeprioriteedist, eh, siis vaadatakse seda, mis on toimunud eelmise eduaruandega võrreldes ja kui eh, tulemus on positiivne, siis sellisel juhul juunis peaks antama roheline tuli liitumisläbirääkimiste alustamisele aitäh ja härra Vammen! suur tänu, härra president, härra volinik, rahvasaadikud. Euroopa Liit äh, süstis montenegrolastele lootust, lootust lootust äh, tuleviku osas Euroopa Liidus ja sellel lootusel on nüüd ka alust. Montenegros ollakse äh, ühel häälel veendunud selles, et Euroopa Liiduga tuleb liituda. seda on näha ka selles, kuidas Montenegro on nii kiiresti läbi viinud erinevaid reforme. Taani kui eesistujamaana käisin kahekümne esimesel veebruaril Montenegros, ma nägin seal suurt reformiiha ja pühendumust. lühikese aja jooksul on vastu võetud ja läbi viidud väga palju tähtsaid reforme selleks, et üles ehitada õigusriiki ja tagada kodanike põhiõigusi. tegemist on reformidega, mis on nii Montenegro huvides kui ka Euroopa Liidu huvides. see kõik on väga hea, aga ikkagi on vaja veel ka edaspidi edusamme teha, eriti kui me räägime korruptsioonivastasest võitlusest ja organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest ja sellepärast ootan põnevusega juba järgmist komisjoni laienemisaruannet, sellepärast et seal hinnatakse praegusi reformipüüdlusi me näeme, et on, reformid on juba hakanud oma mõju avaldama. Euroopa Liidus ja Montenegros ollakse ühel meelel selles osas, millistes valdkondades tuleb eriliselt edusamme teha. Montenegro peaks keskenduma praegu just põhiseaduse reformi läbiviimisele. organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võistluse, võitluse ja seaduste vastuvõtmise puhul on ka veel väga palju ära teha. eriti tähtis on seadus, mis puudutab parteide rahastamist ja diskrimineerimise vastast võitlust. väga huvitav on näha, kuidas viiakse läbi põhiseadusreformi selleks, et kohtusüsteemi sõltumatust tagada. Euroopa Liit esitab siis ka nõudmisi suuri nõudmisi administratsiooni osas. näiteks on vaja administratsiooni suutlikkust ja võimekust parandada. ka siinkohal on juba väga palju ära tehtud ja selle kaudu ka äh, majandust toetatud, kuid Montenegro on siiski saanud tunda ka majanduskriisi mõjusid seetõttu tuleb äh, luua paremad tingimused äh, ettevõtete arengule suund turumajandusele on väga tähtis ja Euroopa Liit peaks seda suunda toetama. ma olen veendunud, et Montenegro annab endast parima selleks, et oma kohustustest kinni panna, pidada ja seda stabilisatsiooni ja assotsieerimislepingu raames. nagu te teate, liitumine sõlt-, sõltub ja oleneb tihti teenetest ja Montenegro on tõesti väga paljud kriteeriumid täitnud ja see on väga hea kui Montenegro lõimumisprotsess viiakse lõpule, siis hakkab Euroopa Liit ka oma kohustustest kinni pidama. ma loodan, et Taani juunikuus saab Montenegroga liitumisläbirääkimisi alustada. Montenegro lõimumisprotsessist ootame me eh, seda, et see oleks nii Montenegro huvides kui ka teiste Balkani riikide huvides, et see toetaks ka teiste Balkani riikide püüdlusi Euroopa Liidu suunas me loodame, et Montenegrost saab nii-öelda lõimumismootor, nii et tegemist on väga tähtsa protsessiga nii Euroopa Liidu kui ka Montenegro jaoks ja Taani kavatseb siin komisjoni ja parlamendiga tihedat koostööd selleks, et saavutada kõik need eesmärgid, millest me siin rääkisime, mis on nii Montenegro kui ka Euroopa Liidu huvides, aitäh! Uh, well, to... suur tänu, mulle on esitatud üks resolutsiooni ettepanek selle arutelu lõpetuseks ja me hääletame selle üle homme pool kaksteist. suur tänu kõigile, kes võtsid osa arutelust. The... nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde